Okay. Pan przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Witam. Lubage mul avada tänane arutelu. Tere tulemast kõikidele. Mul on teade. 16. juulil aastal 2009 Äh, esitasin ma juurekomisjonile teabe ühe saadiku, saadiku puutumise, mm, äh, saadiku puutumatuse äravõtmise kohta. juurekomisjoni esimees on mind informeerinud sellest, et aprillis kaks tuhat üheksa Äh, vastu võetud reeglite kohaselt äh, pidas komisjon vastavat dokumenti vastuvõetamatuks. veel üks punkt meie päevakorras on üh-, ühendatud arutelu kolmekümne kuue eelarve täitmise raporti kohta, mis puudutavad aastat äh, kaks tuhat kaheksa see on raport äh, härra Liberatski kohta, äh, üldeelarve kolmas jagu, äh, proua Sanderi raport, mis puudutab Euroopa Arengufondi, härra Parts teisi raport, mis puudutab esimest jagu üldeelarves Euroopa Parlament, seitse raportit härra Tšernecki poolt nõukogu, Euroopa Kohus, Kontrollikoda, Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Regioonide Komitee, Euroopa Ombudsman, Euroopa Andmekaitse Inspektor. siis kakskümmend kuus raportit äh, Veronique Mathieu poolt, ma ei loe kõiki neid kahtekümmet kuut pealkirja ette, kõik on nad päevakirja, päevakorras olemas kordan veel kord, kakskümmend kuus dokumenti, mille meie kolleeg Mathieu on ette valmistanud. avan nüüd arutelu ja anname sõna kõigepealt meie raportööridele. härra Kaja on esimene uh,. Point of order. töökorda puudutav küsimus aitäh, härra president, ma näen, et kontrollikoda siin ei viibi, meil on aga vaja selgitusi Kontrollikoja poolt, kas on põhjuseid, miks nad siin ei viibi. ma näen ka, et nõukogu tool on tühi.